Ähm, Euroopa tarbijaid. meil on vaja kindlasti äh, lõpetada konfliktid WTO-s, mis äh, puudutavad Euroopa Liitu üheosalisena. suur tänu, arutelu on lõppenud, äh, meil on üks resolutsiooni ettepanek, hääletus toimub homme üksteist kolmkümmend ja järgmine päevakorrapunkt on äh, küsimus äh, komisjonile tuberkuloosi vaktsiini algatus ja esimesena saab äh, sõna viieks minutiks kolleeg Görens. kolleeg Görens, kas te soovite suulise küsimuse koostajana sõna saada või pigem mitte? ma ei olnud äh, nii edukas, kui nõukogu esindaja siin kolm korda küsisin. suur tänu, mul on väga hea meel äh, toetada üle-euroopalist projekti, mis on väga ambitsioonikas nii Euroopa Liidu kui arenguriikide jaoks. eesmärgiks on teha lõpp tuberkuloosile, tuberkuloos välja juurida vaktsineerimisprogrammide kaudu ja abil. meil on üks koma seitse miljonit äh, inimest, kes on surnud tuberkuloosi aastal kaks tuhat üheksa ja ähm, inimelu kaotus on umbes nelisada inimest päevas, ähm, majanduslik kaotus on umbes viiskümmend miljardit eurot aastas ainuüksi Aafrika mandril. tuberkuloos ei ole mitte ainult arenguriikide probleem ja, ja see ei ole ka ainus probleem, mis on arenguriikides ähm, äh, kahe tuhande kümnendal aastal on äh, seda haigust leidunud ka Iirimaal, Ühendkuningriigis, seega meil tuleb üheskoos ja kiiresti toime tulla selle probleemiga. Äh, see probleem on äh, väga tõsine ka Venemaal, Moldovas tuberkuloosivaktsiini initsiatiiv on võimaldanud meil välja töötada tõhusaid vaktsiine, mida võiks kasutada arenguriikides, nii et me peame kättesaadavad vaktsiinid kättesaadavaks tegema arenguriikidele. nii et eh, me peame tagama universaalse juurdepääsu tervishoiuteenustele, samas eh, võimalused erinevates riikides on erinevad tööstusriikide võimalused on kõige suuremad ja kõige paremad ja seega tuleb meil mõelda, kuidas aidata arenguriike. ma usun, et eh, tööstusriigid Eh, saavad eh, võimaldada paremat juurdepääsu eh, teadusuuringutele, arendustegevusele. lõunapoolsemate riikide panus on olnud siin praktiliselt null, peaaegu olematu. samas me peame üles näitama solidaarsust selles, selleks, et nendest tühikutest üle saada. tuberkuloosivaktsiini algatus on üks osa kahe tuhande kahekümnenda aasta Euroopa strateegiast. see on üks näide selle kohta, milleks me oleme suutelised, juhul kui me suudame õigel ajal oma prioriteedid paika panna tervishoius. ja kolmandaks, see ei tähenda seda, et täiendavat rahastamist ei oleks enam vaja, me võime, võiksime kaasata ka sellised suuremad rahastamisallikad nagu Maailmapank, ka USA ja Kanada ja paljud tärkava majandusega riigid, kes seisavad silmitsi tuberkuloosi probleemiga, võiksid anda oma panuse eh, rahvusvahelise solidaarsuse raames, nii et ka nemad võiksid anda oma panuse sellele algatusele, kuna senini kättesaadavad vahendid ei ole piisavad me äh, võime ka averust kasutada, see oleks ka uus äh, lähenemine, mis äh, aitaks solidaarsust üles näidata just nende puhul, kellel on olemas vajalikud vahendid selle tegemiseks, vastasel korral mm, me ei saavuta seda, mida on vaja saavutada. ja nüüd saab sõna volinik Tsioš. En 2008, euh, l'initiative euh, tuberculose kahe tuhande kaheksandal aastal loodi tuberkuloosi vaktsiini algatus, tegemist oli era- ja avaliku sektori partnerlusega, kaasatud oli ka seitsmes teadus- ja arendusraamprogramm. me soovisime koostööd teha selles olulises teadusvaldkonnas. suurem osa vaktsiinidest, mille kallal praegu töötatakse, on endiselt alles Äh, kliinilises äh, staadiumi alguses või selle eelses staadiumis. meil ei ole praegusel hetkel tõendeid selle kohta, äh, et üks või mitu praegustest väljatöötatavatest vaktsiinidest oleks tõhusam kui olemasolev vaktsiin Eh, ehk siis BCG. uued vaktsiinid peaksid olema tõhusamad kui olemasolev BCG. praegusel hetkel neid olulisi andmeid meil veel ei ole. TBVI algatus ei peaks öö, eh, olema eraldiseisev on olemas ka teisi algatusi, mis aitavad kaasa kliiniliste testide läbiviimiseks, edendamaks edasi progressi, loodi ka Euroopa Liidu arengumaade kliiniliste testide koostööprogramm vastavalt artiklile sada kaheksakümmend viis, neliteist liikmesriiki, kaks assotsieerunud riiki ja Euroopa Komisjon võtsid endale kohastu-, kohustuse eraldada nelisada miljonit eurot, kakssada miljonit tuleb Euroopa Liidult. see kõik on edendama, e-, e-, mõeldud eda-, edendamaks kliinilisi teste faasides kaks ja kolm, mis puudutab näiteks tuberkuloosi, ka HIV, AIDSi haigete puhul Sahara taguses Aafrikas praegusel hetkel toimuvad mitmed katsed juba näiteks kaheksa tuberkuloosivaktsiini testi. komisjon on tähelepanelikult jälginud ka niinimetatud ärimudelit, mille on välja arendanud era- ja avaliku sektori partnerlused. selle üheks esindajaks on ka see TBVI. selline mudel võib olla ka tulevikus väga kasulik, aga meil on vaja kõigepealt läbi viia riskianalüüsid ja ärimudeli analüüsid. kui TBVI, isegi kui TBVI-d rahastatakse piisavalt, ei tähenda see seda, et see oleks edukas. ja praegu ei ole meil piisavalt infot selgitamaks välja, kas see programm on olnud mõttekas. kuid komisjon kavatseb edasi pidada sisemisi arutelusid, räägime läbi ka finantsinstitutsioonidega ja seeläbi loodetavasti see kontseptsioon areneb edasi. ning seda ka Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia raames, suur tänu. suur tänu, härra volinik, nüüd fraktsiooni nimel kõnelejad, kõigepealt Rahvapartei nimel proua Korvaljo, kaks minutit. suur tänu, proua president. tuberkuloosi levik üle kogu maailma on väga murettekitav, hoolimata sellest, et me oleme saavutanud ka edu teadusuuringud on ebapiisavad ja üle kahe miljoni aastas rak-, nakatub sellesse haigusesse. me tervitame tuberkuloosi vaktsiini algatust, aga nõuame veel lisa teadusuuringuid, et arendada välja uusi tõhusaid äh, vaktsiine ainult niimoodi on võimalik äh, vältida suremust sellesse nakkushaigusesse. oluline on, et arenguriigid äh, saaksid äh, osa nendest teadusandmetest, on juba edu tehtud, me oleme õigel teel. aga Euroopa Liit peaks tegutsema siin sihikindlamalt ja panustama veelgi rohkem äh, teadusuuringutele, et võidelda selle vaesusega kaasneva haiguse vastu. eriti oluline on võidelda tuberkuloosi vastu arenguriikides, kus äh, tervishoiusektor jätab soovida. milliseid samme tuleks siis teha ja kuidas oleks äh, võimalik teadustegevuse tulemusi teatavaks teha, sellele me peame vastuse leidma nüüd sotsiaaldemokraatide nimel härra Cashman, kaks minutit, palun. aitäh, proua president, väga kena teid alati näha juhtimas äh, meie koja tööd, siis kui me räägime teiste mm, hädadest ja tõbedest. tahaksin äh, tervitada mm, härra Küürentsi seisukohti ning minna veelgi kaugemale, nagu me teame, tuberkuloos on äh, väga tõsine haigus ning maailmas teisel kohal surma e, põhjustas e, Euroopa Liidu rahastamine on olnud väga oluline siin selleks, et rahastada uuenduslike tuberkuloosivaktsiinide väljatöötamise, nii nagu volinik ütles, see on aidanud esimese ja teise faasi e, kliinilistesse nii-öelda katsetesse jõuda erinevate vaktsiinidega. siiski partnerriigid on väga vähe eh, raha eraldanud viimase faasi eh, kliinilistesse uuringutesse, mis on ääretult olulised selleks, et tõestada vaktsiinide ohutust. meil on vaktsiinid olemas, aga väga eh, oluline on näidata, et need vaktsiinid on ka ohutud ja tõhusad, et saada litsentsi. ma tervitan seda, et komisjon on öelnud, et neil on kavas täiendavat rahastamist ette näha, aga tahaksin teada seda, kas uued ED-, et see äh, eelarve vahendid on suunatud selleks, et äh, töötada ähm, üles ja toetada epidemioloogilisi uuringuid äh, uutes keskustes ja kas komisjon on kaalunud konkureerivaid rahastamisvahendeid selleks, et töötada välja innovatiivseid uusi vaktsiine ähm, selliste nii-öelda haiguste jaoks nagu tuberkuloos? suur tänu, suur tänu, et ajast äh, kinni pidasite, nüüd fraktsioonilise kuuluvuseta saadikute nimel proua Vertmann, üks minut. tänan. tuberkuloos on äh, tugevalt levinud vaesemates riikides, üks kolmandik on äh, nakatunud, kaks koma viis miljonit aastas sureb seitse inimest tunnis sureb WHO andmetel ja tihtipeale tuberkuloos kaasneb äh, HIV-viirusesse nakatumisega ja ka paljud AIDSi haiged äh, on äh, tuberkuloosi nakatunud. inimesed on ainsad selle haiguse kandjad, aga probleemiks on see, et äh, mitmed äh, tuberkuloositüved on resistentsed. me peaksime edasi liikuma teadusuuringute valdkonnas, et neid probleeme kõrvaldada. nüüd äh, järgmised kõnelejad, härra Katsmarek, kaks minutit, palun. daamid ja härrad neli aastat ennem aastatuhande arengueesmärkide tähtaega tekitab tuberkuloos endiselt probleeme. tuberkuloos on ravitav haigus, aga ta on tõsiseks probleemiks arengumaades, eriti Aasias ja Sahara taguses Aafrikas. viimaste hinnangute kohaselt kannavad tuberkuloosibakterit vähemalt kaks miljardit inimest ehk siis üks kolmandik rahv-, maailma rahvastikust üks kümnendik nendest kannatab tuberkuloosi käes. vaesed piirkonnad on eriti haavatavad tuberkuloosi ees, sest tuberkuloos areneb paremini välja viletsates elutingimustes või viletsa toidusedeli puhul. samuti on raiv, ravimi, ravivõimalused kehvad, eriti keeruline on ravida koos HIV, AIDSi ja tuberkuloosi. sealsed valitsused ei eralda ka piisavalt raha tervishoiule eriti kannatavad maapiirkonnad, kuna ka inimesi on vähe, meditsiinipersonali on vähe. vähe, väheste finantsressurssidega riikides kannatavad eriti inimesed just maapiirkondades. arenenud riigid eraldavad umbes viis protsenti oma SKT-st tervishoiule, arenguriigid umbes poole sellest. seetõttu meil on tarvis anda nendele riikidele välisabi. seda mainis ka härra volinik. tuberkuloos pole mitte ainult meditsiiniline, vaid ka sotsiaalne ja majanduslik probleem, sest see toob kaasa ka tootlikkuse vähenemise. see aga tähendab, et meie peame reageerima otsustavalt ning äh, muutma need vaktsiinid täiesti kättesaadavaks. suur tänu, härra Cortes Lastra nüüd kaks minutit. proua president, härra volinik, kolleegid. tervishoid vajab meie tähelepanu. aasta tuhande arengueesmärkide puhul üri-, lubasime me, me vähendada laste suremust, parandada naiste tervishoidu ning võidelda peamiste haiguste, näiteks tuberkuloosi vastu. aga kõik täna ju teavad, et et me ei suuda neid eesmärke täita. me pidime suurendama arengumaade tervishoiuprogrammide rahastamist, me peame parandama juurdepääsu tervishoiule. see peaks olema selles valdkonnas Euroopa Liidu peamine eesmärk. ning ma usun, et, et kui me toetame neid vertikaalseid fonde, mis aitavad võidelda malaaria, tuberkuloosi ja AIDSi vastu, siis see on kõik hea, aga samas me peame toetama ka nende riikide majandust, et nad saaksid ise luua esmase tervishoiusüsteemi. me peame tagama, et ka kõige haavatavamal elanikkonna osal oleks juurdepääs tervishoiule. proua Zaborska, kaks minutit. proua president härra volinik, tuberkuloos on malaaria ja AIDSi kõrval peamine haigus, mis eriti negatiivselt mõjutab näiteks Aasia ja Sahara taguse Aafrika inimesi. see halve, halven-, see tuleneb nende riikide halvast majanduslikust olukorrast, aga teisedki riigid pole immuunsed me ei saa vaadelda seda haigust ainult meditsiinilise probleemina no.. see tuleneb ka inimkonna käitumisest. meil on tarvis kõikehõlmavat lähenemist. inimesed surevad nendes riikides seetõttu, et tervishoiusüsteemid pole piisavalt head, meil on tarvis äh, tagada juurdepääs vaktsiinidele, luua uued kommunikatsioonikanalid, vaja välja töötada paremad vaktsiinid. ma tahaksin siin vä äh, välja tuua ka need kangelased, kes võitlevad uute vaktsiinide nimel iga päev. et me saaksime aita, aidata neid riike ja saaksime täita milleeniumi arengu eesmärgid siin aga tuleb aidata ka tervishoiutöötajate olukorrale kaasa nendes riikides. meditsiinitöötajad põgenevad sealt riikidest, sest igal aastal väheneb tervishoiu eelarve. meie lähenemine peab olema kõikehõlmav. me ei peaks keskenduma ainult teadus- ja farmatseutikasektorile, vaid ka teistele valdkondadele. suur tänu! nüüd jõuame vaba mikrofoni juurde, mitmed kolleegid soovivad sõna, kõigepealt härra Mikolasitš, palun. suur tänu, austatud äh, kolleegid. tahaksin toonitada, et äh, tuberkuloosi ei ole seni suudetud äh, ära kaotada praktiliselt äh, kaks miljonit inimest sureb aastas sellesse raskesse haigusesse. on väga hea, et me tunnistame fakte, tervitan komisjoni algatust. me räägime siin mitte ainult AIDSi pandeemiast, vaid ka tuberkuloosi pandeemiast, mis nõuab miljonite inimeste elusid me peaksime rahastama uute vaktsiinide väljatöötamist loomulikult, aga komisjon ütles, et äh, uusi vaktsiine meil veel ei ole, me oleme prekliinilises äh, staadiumis, kontrollime alles nende vaktsiinide mõju ja ma kohe lõpetan, äh, proua president, me peame igal juhul teadustegevusele rohkem raha eraldama järgmisena kolleeg äh, Kannasesku, üks minut, palun. tänan, proua president aastas sureb üks koma kuus kuni kaks miljonit inimest. tuberkuloos on üks põhilisi surmapõhjustajaid nakkushaiguste hulgas. seetõttu on WHO ka niivõrd mures. meditsiinis tehakse suuri edusamme, aga me peame klassikalised vaktsiinid nagu BCG asendama uutega. kindlasti tuleks eraldada rohkem Euroopa Liidu vahendeid teadustegevuseks ja kindlasti tuleks leida uusi rahastamisvõimalusi, näiteks avaliku ja erasektori partnerlus. mõningate finantsgarantiide kaudu võiksime me sellise rahastamise muuta atraktiivseks ka ettevõtetele. härra Kelly, palun. Eh, eh, suur tänu. tuberkuloos täielikult möllas Iirimaal pool sajandit tagasi, surid nii noored kui vanad. Õnneks see haigus äh, kadus äh, tänu vaktsiinidele kolmekümneks aastaks, aga nagu juba öeldud, see on nüüd tagasi. eelmine aasta alles mitmed la-, lapsed jäid haigeks. loomulikult on olemas ka suurem probleem, kaks miljardit inimest kannavad seda bakterit ja iga sekund sureb mõni inimene. teadustöö on siin võtmetähtsusega ja Euroopa Liitu tuleb siin valdkonnas kuut-, kiita, sest pärast USA-d ja Jaapanit ollakse selles valdkonnas juhtrollis, kuuskümmend protsenti teadustööst toimub Euroopas ja me töötame välja äh, äh, mõlema tüübi jaoks äh, vaktsiine. härra Ferreira, suur tänu. president, neli aastat on veel meil aega täita milleeniumi arengu eesmärke. tuberkuloos aga võtab kaks miljonit elu aastas. see näitab, näitlikustab ka ebavõrdsust meie maailmas arenenud riikides, tööstusriikides seda haigust peaaegu ei esine. tuberkuloosi vastu ei saa võidelda ilma kvaliteetsete tervishoiusüsteemideta, kui ei ole kaasatud kõik inimesed. meil on tarvis ka head esmast tervishoiusüsteemi. meil on tarvis toetada TBVI-d, meil on tarvis vaktsiine levitada, meil on vaja võidelda äh, vaesuse vastu, mis nõrgestab äh, arenguriike ja nende äh, tervishoiusüsteeme, seetõttu surenevad ka tuberkuloosijuhud. suur tänu, lõpetuseks härra Tšekedi. suur tänu, president, daamid ja härrad. võib täheldada Ungariski suurt tuberkuloosijuhtude, juhtude kasvu terve suur hulk inimesi on sellesse haigusse surnud. see tuleneb häbiväärsest kahe tuhande kuuenda aasta tervishoiuseadusest, äh, mis on ühenduses uue majanduspoliitikaga. vaesus mängib olulist rolli selle haiguse arengus, samamoodi nagu äh, kodutuks jäämine ma arvan, et ennetus ja sõeluuringud on samuti väga tähtsad. vaktsiinid peaks olema kättesaadavad kõikidele ühiskonnagruppidele, seeläbi jõuame me palju tervislikuma ühiskonnani kokku. suur tänu ja lõpetuseks härra Tšolos. Euh, aitäh püüan nüüd vastata nendele küsimustele, mis kerkisid esile. esiteks, tõepoolest, meil on vaja rohkem teadusuuringuid, nii nagu ma juba oma sissejuhatavas sõnavõtus ütlesin, otsib komisjon võimalusi selleks, et äh, tuberkuloosiprogramme toetada ja laiendada ja üheks lahenduseks võiks olla programmide uuendamine ning nende programmide aitamine, millest ma varem siin äh, rääkisin, mida rahastatakse neljasaja miljoniga, kakssada miljonit, millest tuleb komisjonilt. me oleme mõelnud ka programmi teise faasi peale. ja vastuseks härra Tänaseskule, komisjon toetab väga paljusid tuberkuloosi programme oma raamprogrammi ähm, rahadest Ähm, aga loomulikult tuleb teha veelgi rohkem. avaliku ja erasektori partnerlus on ähm, selline küsimus, mida ka meie oleme kaalunud, aga kui nüüd äh, vaadata erinevaid äh, vaktsiinikandidaate ning äh, võimalusi rahastada vaktsiinikatsete kliinilisi faase, siis siin tuleb mõelda selle tõhususe, mõjususe peale ja praegused andmed ei, ei näita, et täiendav rahastamine tooks kaasa positiivsemaid tulemusi. mis puudutab äh, vitamiinide kasutamist, äh, siis äh, ka see on üks asi, mida me oleme analüüsinud, aga ma usun, et üks asi, mida me peaksime takistama, on täiendava resistentsuse tekkimine, see on üks risk, mida tuleb kindlasti silmas pidada. ja rääkides nüüd tervishoiusüsteemidest üldiselt Euroopa Liidus ja arenguriikides, siis Euroopa Liidus ja tõepoolest ka see on erinevate programmide üks eesmärkidest, mida komisjon püüab edendada liikmesriikides ja mis on kirjas ka Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegias, et me peame investeerima tervisesse mis tähendab seda, et ühes teadusuuringute innovatsioonialgatuses eh, töötab komisjon selles suunas, et edendataks rohkem innovatsiooni liikmesriikides, et tervishoiusektoris toimuvad teadusuuringud oleksid eh, laiemad ja suuremad, näiteks uuritaks ka kõike seda, mis seondub elanikkonna vananemisega mis puudutab arenguriike, siis Euroopa Liit annab oma panuse arengufondi kaudu, see puudutab ka tervishoiusektorit, aga kindlasti see on üks valdkond, millel komisjon tihedalt silma peal hoiab tulevikus. seega ma loodan, et ma nüüd jõudsin vastata kõikide teie küsimustele komisjoni nimel ja veel kord tahaksin rõhutada seda, et me tõesti väga jagame teie muresid, mis puudutab antud valdkonna teadusuuringuid. suur tänu, volinik! meil on neli resolutsiooni ettepanekut ALDE-lt, Rohelistelt, kuue NG e